tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő nap. austatud kolleegid, eh, jõuame nüüd järgmise päevakorrapunktini eh, või noh, jõuaksime selleni, aga enne kui me seda teeme, peame ootama paar minutit, sellepärast et proua Mogherini ei ole veel kohal. ta osaleb praegu ühel teisel kohtumisel ja sellepärast palub ta teil saada aru praegustest oludest, ootame ära proua Mogherini ja kohe, kui ta on jõudnud saali, siis võtame järgmise päevakorrapunkti